valiti Soome parlamendi liikmeteks alates kahekümne seitsmendast aprillist kaks tuhat viisteist. me õnnitleme härra Reeni ja härra Terhot valimiste puhul, aga kui inimesed valitakse riiklikku parlamenti, siis vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimise artiklile seitse lõikele kaks ei ole neil võimalik enam jääda Euroopa Parlamendi liikmetega. seega parlament kuulutab need kaks kohta vabaks